oma äh, dialoogides partneritega kogu maailmas, sealhulgas ka dialoogis Eritreaga. selles dialoogis ja ka avalikult oleme me mures sellepärast, et Eritrea jätkuvalt rikub oma kohustusi ning ei austa põhilisi inimõigusi me kutsume üles konkreetsetele tegudele, nagu näiteks äh, vangide vabastamine, keda hoitakse üksikvangistuses juba kahe tuhande esimesest aastast alati, näiteks härra David Issak, kes on nii Euroopa Liidu kui ka Eritrea kodanik. Euroopa Liit on nendest probleemidest kõnelenud ka rahvusvahelistel foorumitel, näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumisel, kus oleme Eritread kutsunud üles tegema koostööd ÜRO eriraportööriga ja ÜRO Eritrea uurimiskomisjoniga ja tagama neile juurdepääsu Eritrea territooriumile meie oleme veendunud, et pidev dialoog Eritreaga on parim äh, vahend paljudel põhjustel. kõigepealt äh, dialoog äh, loob võimaluse rõhutada, kuivõrd olulised on konkreetsed muutused kõikides valdkondades. me rõhutame, kuivõrd oluline on järgida rahvusvahelisi inimõiguste standardeid. isolatsioonist sellisel juhul erilist kasu ei ole. teiseks Äh, dialoog võimaldab meil ka jätkuvalt toetada äh, Eritrea elanikke ning parandada nende elutingimusi ning lõpetuseks äh, dialoog aitab, aitab kaasa rahule ja stabiilsusele Eritreas ja selles regioonis laiemalt. mõningaid väiksemaid edusamme viimasel ajal on ka tehtud, näiteks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris teatas Eritrea valitsus, et ähm, äh, piiramata riigiteenistus kestab uute äh, teenistusse kutsutute puhul vaid poolteist aastat. Äh, siiani oli see teenistus piiramatu tähtajaga ja see sundis paljusid inimesi riigist lahkuma nüüd tuleb aga see otsus ellu rakendada. me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et leevendada eh, Eritrea rahva suurti kannatusi. Nad seisavad silmitsi eh, toidupuudusega ja majanduslike väljavaadete puudumisega ja selle äh, Eritrea rahva meeleheite kõige paremaks tunnistuseks on see, et inimesed lahkuvad, iseäranis noored, kes tihtipeale võtavad ette ohtliku reisi, üritades ebaseaduslikult siseneda Euroopa Liitu ja nad on kergeks saagiks inimkaubitsejatele. seetõttu Äh, on Euroopa Liidu arenguprogrammid, mida praegu äh, Trans-Euroopa äh, Arengufondi raames ellu viiakse viiekümne kolme miljoni euro ulatuses perioodil kaks tuhat kaheksa kuni käesoleva ajani, on põhiliselt seotud just nimelt põllumajanduse ja toiduainetega varustuskindlusega Äh, väga oluline sektor on ka äh, valitsemine, suutlikkuse loomine, koht, õigussüsteemile juurdepääsu tagamine rohujuure tasandil, äh, iseäranis läbi kogukonnakohtute me osutame oma abi läbi pro projektide ja me ei osuta eelarvetoetust Äh, range kontrollimenetlus tagab selle, et Euroopa Liidu abist saavad otseselt kasu just nimelt inimesed, et selle abiga luuakse töökohti ja vähendatakse vaesust. et ei toetata Eritrea keskvalitsust. mis puudutab abi programmeerimist üheteistkümnenda Euroopa Arengufondi raames, siis sellealased kõnelused praegu käivad on ette nähtud, et Euroopa Liidu arenguabiga toetatakse majanduslikku ja sotsiaalset arengut ja parandatakse juurdepääsu taastuvenergiaallikatele selleks, et saavutada käegakatsutavad tulemused rahva jaoks, näiteks rohkem töökohti ning eh, rahva eh, sissetuleku parandamine. lisaks sellele eh, toetatakse valitsemisega seotud tegevusi, mis edendavad jätkusuutlikku majanduskasvu lisaks ähm, Euroopa koostöö rahastamisele läbi Euroopa Arengufondi on Euroopa Liit eraldanud äh, vahendeid ka temaatiliste fondide raames selleks, et äh, toetada äh, võimekuste arendamist, toetada kodanike ühiskond, organisatsioone, sotsiaalset õiguste ja kultuuriliste õiguste vallas tegutsevaid organisatsioone. see Äh, dialoog äh, mitteriigist osapooltega edendab pluralismi ja tugevdab kodanike osalust äh, ka keskpikas ja pikemas perspektiivis. mõne sõnaga ka rändest. Eritrea on rände üks peamisi riike, kust ränn-, inimesed tulevad. kui me parandame Eritrea elatustaset, Äh, siis äh, aitame niimoodi arenguabi läbi äh, rände algpõhjustega tegeleda. Eritrea on Hartumi protsessi aktiivne osaline. Hartumi protsessi raames on inimõiguste küsimused, mis on äh, Äh, immigrantidega ja pagulastega seotud, seotud ka nende põhimõtetega, mis pandi Roomas äh, paika kahekümne kaheksandal novembril möödunud aastal. meie arenguabi tuleb vaadata ka regionaalses kontekstis. Äh, regionaalsete programmide läbi Äh, aitab äh, Euroopa Liit samuti, eriti et Jeemenis toimunud arengud on murettekitavad ja neil on äh, tõsised tagajärjed regiooni stabiilsusele ja Eritreale, mis asub just teisel pool Punast merd Jeemeni vastas. Euroopa Liidu toetus Eritrea rahvale võimaldab rahval Äh, olla kaitstum radikaliseerumise vastu ning äh, Euroopa Liidu abi aitab kaasa rahu ja stabiilsuse saavutamisele piirkonnas. oleksin äh, huvitatud teie seisukohtadest, kuidas Euroopa Liit peab Eritreaga suhtlema, tänan tähelepanu eest. aitäh, härra volinik Mimitsa ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja alustame härra Stiiriga, kes saab sõna kaheks minutiks. aitäh lugupeetud volinik, Eritrea on tõesti üks maailma vaesemaid riike inimarengu äh, indeksi kohaselt on äh, ta saja kuuekümne kaheksandal kohal seal lõpupoole ning äh, elanikke on umbes kuus miljonit selles riigis ja äh, äh, väga paljud äh, poliitilise varjupaiga taotlejad tulevad just nimelt Eritreast. selle põhjuseks on süstemaatiline inimõiguste rikkumine selles riigis. tegemist on teenistusega selles riigis, mis kestab väga pikka aega ja seetõttu inimesed põgenevadki. niisiis Äh, kuidas on lugu meie arengupoliitikaga, kümnendas äh, Euroopa Arengufondis oleme me paika pannud teatud prioriteedid ja need prioriteedid on seotud ka maaelu arenguga ja toiduga. mina isiklikult äh, leian, et me peaksime toetama just nimelt Eritrea rahvast ja mitte eh, diktaatoreid. selline eh, töö eh, inimõiguste vallas peaks olema kaasatud üheteistkümnenda arenguabifondi tegevusse, kui me tahame edendada oma ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, peame Äh, ka selle elemendi äh, sellesse poliitikasse lülitama, me ei peaks tegema endale illusioone, äh, arengupoliitika ei saa asendada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, aga on vaja, et Eritreast saaks riik, kus austatakse inimeste õigusi. aitäh, härra Stier ja nüüd saab kaheksa minutiks sõnu, sõna kolleeg Valenciano aitäh, president. jah, tõepoolest, Eritrea on äh, ära unustatud riik, ära unustatud mantril, see ei ole tähelepanu keskpunktis, me ei saa Eritreas toimuva kohta palju infot ja me ei räägi sellest riigist eriti palju. Äh, me oleme Eritrea heaks väga vähe ära teinud. Äh, selles riigis on väga palju repressioone võimul on verejanuline diktaator, kes on juba pikka aega võimu oma kätte koostada, Eritrea on äh, avavangla. Äh, põhjus, miks me Eritreast täna räägime, ei ole mitte see, et me oleme mures äh, ainult inimõiguste pärast, vaid sellepärast, et me teame, et paljud eritrealased lahkuvad oma kodust, nad üritavad leida asüüli ja see on ka põhjus, miks me Eritreast täna räägime Äh, me räägime väikese rahvaarvuga riigist, neid on kuus miljonit, aga möödunud aastal kolmsada tuhat eritrealast lahkusid oma kodumaalt, paljud neist on lapsed, tegemist on väga noorte lastega, äh, noorte inimesega, kes on viisteist, kuusteist aastat vanad paljud neist elavad pagulaslaagrites kohutavates tingimustes ning äh, ka inimkaubinduse vallas on olukord väga tõsine ja näiteks Siinai poolsaarel on isegi piinatud eritrealasi ma tean, et me oleme kolmekordistanud abi, äh, aga see, see on jah hea uudis, aga volinik, kas me tõesti äh, saadame selle abi Eritrea rahvale või lihtsalt toetame diktaatorit? kuidas me saame olla kindel, et see raha ei jõua äh, diktaatori kätesse? me peaksime rääkima ka süülist ja perede taasühendamisest, seda on paljudele Eritrea kodanikele vaja, ma räägin nendest inimestest, kes on sunnitud oma kodunt lahkuma, miks me ei räägi nendest inimestest, miks me ei ava Euroopa Liidu piire niimoodi, et need inimesed saaksid siin väärikalt elada? volinik, ma ei taha, et Äh, me lihtsalt äh, rahatšekke välja kirjutame ja laseme probleeme teistel lahendada. aitäh ja nüüd härra Henkel, palun. ma arvan, et äh, jah, see, mida proua Valenciano kirjeldas, on tõesti tõsi. me tegeleme siin pigem sümptomitega, konkreetsel juhul siis Eritreaga Äh, meil on tegemist äh, tõesti korrupeerunud inimõigusi rikkuva režiimiga, aga me peaksime äh, täpsemalt vaatama, milliseid sanktsioone me saaksime rakendada, mida me sanktsioonide läbi selle riigi puhul ette saaksime võtta. mina olen veendunud, et me peaksime tegelema Äh, nende inimestega, kes äh, neid inim-, äh, eritrealisi rõhuvad, sellel rindel peaksime me kõik tegema. me peame üritama tõesti aidata neid inimesi, kes on sunnitud oma kodunt lahkuma ja kes ja paljud äh, üritavad siis oma lapsi ära saata kooli mujale, et nad sealt kriisipiirkonnast välja saama. aitäh ja nüüd kaheks minutiks proua Becerra Pasterecia, palun. aitäh, härra juhataja, härra volinik. Eritrea on üks äh, Cotonou lepingu allkir-, allakirjutajatest, kus kõik äh, osapooled lubavad inimõigustest kinni pidada. tegemist on riigiga, mis on äh, üheksakümne kolmandal aastal äh, viimased valimised korraldanud. kui nüüd äh, keegi arvab, et selles riigis võib olla demokraatlik mitmeparteiline valitsemiskord, see eksib. siin kasutatakse väga palju jõudu ning samuti võetakse sõjaväkke mehi, naisi ja ka lapsi. Eh, mitte kellelgi ei ole õigust oma religiooni ähm, äh, kasutada ning samuti on Eritrea terroristide äh, kasvulavaks ka üks arst, kes Siinai poolsaarel Sudaanis äh, üritab eritrealisi aidata, kes üritavad režiimi eest paguleda. ta üri-, suutis äh, umbes sadakond äh, pagulastest päästa ning ähm, mil-, viimaste aastate jooksul on tuhandeid isikuid, kes on sealt põgenenud, kes võivad täiesti dramaatilisi lugusid äh, rääkida, nad on jõudnud Lampeduusasse ja tänu selle arsti, selle naise tööle on võimalik äh, olukorrast täit pilti saada. Need lapsed kes tulevad Eritreast, peavad kannatama piinamise all ning äh, nelikümmend viis äh, tuhat dollarit on äh, see summa, mida neilt nõutakse, sellepärast et muidu ütlevad inimkad, lõikavad neil näiteks ühe sõrme maha või torkavad silma välja. me võiksime tagada seda, et Eritrea Äh, saaks äh, ka äh, edasi minna, Euroopa Liit peab olema selleks liigutajaks, kes aitab inimõigusi toetada, aitäh. aitäh, proua Becerra Becerra, nüüd pooleteiseks minutiks proua Veržia. aitäh, härra juhataja kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki neid fraktsioone, kes olid nõus sellega, et see teema pannakse päevakorrapunktina kirja. Khartoumi protsess ähm, seob riike, nimelt me liikmesriigid tahavad oma endiste kolooniate hulga ähm, suunas poliitikaid vastu võtta. Äh, avast-, komisjoni koduleheküljelt aga on sellealased andmed kadunud. sada tuhat äh, mis on siis selle kõige selle rahaga saanud? Äh, eritrealased on äh, kolmandal kohal nende kodakondslaste hulgas, kes Vahemerd ületavad, et Itaaliasse jõuda. Eritreas on kolme programmi rahastatud, üritatakse valitsuse võimekust äh, suurendada selleks, et nad suuksid, suudaksid inimkaubitsejate vastu võidelda. aga komisjon ütleb, et sellise inimkaubanduse taga on inimõiguste kaitsjad ja lääne käsilased, siis kellega koos te hakkate selles valitsuses koostööd tegema, kes on siis see, kes vastutuse võtab? ning praegu on oht selles, et me rahastame uusi repressioone selles riigis, kus on määratul hulgal ajakirjanikke, kes on vanglasse pandud. teine projekt, õigusriigi üles eh, ehitamine selles riigis, põhiseadust ei ole selles riigis eh, paika pandud ning mingisugust kriminaalkoodeksit samuti mitte. teadvustamiskampaania, milliseid neid kampaaniaid te rahastate? juurde. aitäh, proua äh, Veržea ja nüüd proua Sargentini pooleteiseks minutiks voorzitter volgens mij hebben wij dit debat hier over eritrea. aitäh härra juhataja me räägime täna eritreast ja eriti just sellepärast et äh, volinik mimica käis addis abebas märtsikuus ja rääkis seal arenguabist Eritreale. ja seal ta mainis ühte summat, mis äh, oli kõigile suureks üllatuseks ja ta sidus selle summa andmise äh, põgenike arvuga, kes sellest riigist põgenevad. härra volinik, te peaksite selgust heitma nendele arvudele ja nendele programmidele, arenguabile minevikus oli meil arenguabifond, mis tegeles ka Eritreaga, nii väga suur osa sellest rahast kasutati lihtsalt ära sest ei ole võimalik rahastust eraldada infrastruktuuriprojektidele ühes riigis, kus valitsevad diktaatorid ja kus ettevõtjad ei saa tööd teha, nad ei saa vabalt töötada, nad on režiimi orjad. nii et need rahad, mis ette nähti, ei kasutatud ära ning nüüd võib siis ju ähm, kujutada ette, et me üritame seda raha uuesti neile eraldada ja ma tahaksin küsida, kas pärast viit aastat on võimalik neid rahasid ära kasutada. hetkel, mil koostöö ja arenguabi muutub kuidagi kalibreerituks, kas siis tuleks välja ka põhjendustega ja räägitakse ka rändeteedest? ma tahaksin rääkida ka millestki positiivsest. sisseränne annab ka, aitab kaasa majanduse kasvule, me peame Eritread äh, aitama, aga me peame režiimi lõhkuma, aitäh. suur aitäh, proua Sargentini ja nüüd kaheks minutiks äh, proua James. Only aitäh, üheksa päeva tagasi Nathan Gill, kes on minu kolleeg, esines Strasbourgi plenaaris ja ta ütles, et arenguabi vajab kaubandust, mitte abi ja sel nädalal olen, on meile antud ka üks uurimus, mis tõestab seda tähelepanekut. Eritrea on üks riik, kus on väga palju inimõiguste rikkumisi ja meediavabadust ei ole. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal keeldus Eritrea andma sissepääsu ÜRO isesõltumatule rap-, raportööri. sel nädalal kutsus Euroopa Liidu liit üles Eritrea presidenti vabastama vanglast blogijad ja ajakirjanikud, aga Euroopa Liit on omaenda silmakirjalikkuse ohver ja meil on illusioonid selles osas, mida arenguabi suudab soov, saavutada. me ühel pool eh, mõistame, ühelt poolt me mõistame hukka diktaatorid, teiselt poolt anname neile arenguabi ning niimoodi ei ole meil võimalik oma poliitikaid kusagile suunata. me liigutame raha ühest kohast teise ilma vastutuseta, ilma aruandluskohustuseta ning sanktsioonid äh, ei tegele äh, probleemidega, ei karista süüdlasi ega, vaid pigem karistavad süütuid Eritrea eh, skp on läin-, läinud üles kahekordselt võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga. see riik on väga rikas ja võiks väga lihtsalt eh, kaevandada eh, vaske, kulda ja teisi mineraale ning ka sellele riigile tuleb anda võimalused kätte, kasutada ära seda, mis neil on. praegu peaksid minema mitmekesistamise poole oma majanduses inimestel on vaja töökohti, neil on vaja kindlust selles osas ja kõige rohkem on neil vaja kindlustunnet, et vaesusest pääseda. välisabi ei aita neid probleeme lahendada. me peaksime olema ettevaatlikud äh, arenguabi kasutamisel ja me peaksime äh, riigilt äh, vastu ka tegusid nõudma ja praegu ei ole me võtmas oma eesmärgi suunas õigeid samme, aitäh. aitäh, proua James ja nüüd üheks minutiks härra Borghezio me räägime kriteeriumitest, mida tuleb täita selleks, et arenguabi saada Euroopa Liidust, kuid kõik koostööpoliitika Euroopa Liidus, mis puudutab Aafrikat, ütleme selgelt välja, on väl-, läbikukkumine ja Eritrea on väga selge näide sellest. see ei ole vastuvõetav. kolmsada tuhat kolmsada miljonit Eritreale eraldada, kui me teame, et see ei aita seda riiki ja seda rahvast mitte kuidagi, see kõik on läbipaistmatu, uskumatu, sest kogu avalik haldus on korrumpeerunud selles riigis. me tahaksime, et kõik need rahastamised, mis lähevad Euroopa Liidust Ähm, eritreale saaksid ka konkreetse kontrolli ja seiremehhanismi ja samuti ka inim-, humanitaarprojektide puhul me peame kontrollima seda, kas me oleme jõudnud oma eesmärkideni ja kas äh, menetlused on läbipaistvad. me peame selgelt välja ütlema, et me riskeerime sellega, et me maksame kahekordselt selle massilise sisserände eest, sest nagu juba öeldud, et pagulasest äh, asüülitaotlejatest on väga suur hulk eritrealasi suur aitäh, härra Borghezio ja nüüd kaheks minutiks härra Taktusson. Eh, eh, aitäh, eh, härra juhataja. täna räägime me parlamendis arenguabist Eritreale ja räägime inimõiguste rikkumistest, mida viib läbi režiim selles riigis ja tahaksin viis, tuletada meelde teile ühte arvulist näitajat, viis tuhat. teisipäeval, teisel juunil saab viis tuhat päeva täis pärast sellest siis, mil David Isaac Eritreas vangi pandi. tegemist on Rootsi-Eritrea ajakirjanikuga, ta on kahe tuhande esimesest aastast juba vangis, tal on kohutavad tingimused, tal ei ole kontakti välismaailmaga, mingit kohtuistingut ei ole, nii et härra esimees, tegemist on väga tõsise inimõiguste rikkumisega Ehm, ja see on seotud Rootsiga ja me peame survestama diktaatorit Eritreas tema vabastamisele. Ühendkuningriik ja Kanada on võtnud vastu meetmeid, meetmeid selleks, et Eritrea ehm, saatkondasid takistada lääne ehm, maailmas välismaal resideerivate kodanike vastu rünnakuid tegema ning me peaksime siin Euroopa Liidus samuti tegutsema, me peaksime Äh, peatame selle, et raha voolab äh, diktaatoritele Eritreas ning lisaks sellele on meil vaja Euroopa, äh, ÜRO Julgeolekunõukoguga ühendust võtta. ma tahaksin küsida, mida teha selleks, et Eritrea režiimi poolset ebaseaduslikku tegevust peatada, rääkigem ka sanktsioonidest, mis oleksid tõhusad nende vastu, kes toetavad diktaatorlust ja mis puudutab arenguabi, millest me täna räägime, siis sidugem see tingimuslikkusega, vaadakem ka seda, et inimõigusi ka koha peal kinni peetakse, need viis tuhat päeva, viis üksilduses veedetud päeva David Isaacile. Eritrea vanglad on täis teisi äh, süütuid inimesi, Euroopa Liit peab äh, tegutsema hakkama, meil on vaja konkreetsemaid sanktsioone, mis oleksid tõhusamad, aitäh! aitäh, härra Taktusson ja nüüd kaheks minutiks proua Kienge aitäh, härra juhataja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest on üle kümne tuhande eritrealase, kes on pagulased, kes on jõudnud Itaalia rannikuni kümned tuhanded isikud, kes põgenevad igal aastal Eritreast ning nad annavad ennast südametunnistuseta inimkaubitsejate kätesse, nad surevad massiliselt, väga raske on rääkida sellest riigist, rääkimata antud teemast ja nägemata nende isikute nägusid, kes tuhandetena meie eh, riiki jõuavad. aga paraku on riigis võimul alati üks ja seesama diktaator ning samuti mingid diktaator, demokraatlikke valimisi ei ole. väga palju on eriti rahva verd valatud meie äh, piiride lähedal, me peame selle riigi arengut toetama ja seetõttu, härra juhataja, humanitaarabi, mis me oleme andnud Eritreale, ja võ-, see lähenemine, mis me oleme kasutusele võtnud ja millest me oleme rääkinud ka siin täiskogu saalis, me peame vaikuse lõpetama, me peame rääkima, Asmara valitsus peab tulema läbirääkimise laua taha ja lepitusprotsessist osa võtma. kõigest tuleb rääkida tabusid tundmata, ilma silmakirjalikkuseta avatult, me peame oma väärtusi ja eesmärke ausas hoidma. ja ma leian, et on äärmiselt oluline see, et me peame need nende, seda abi andmist ka kontrollima, me peame vaatama, kas see abi jõuab ikkagi rahvale ja kas rahvas sellest ka mingit kasu saab ja me peame tagama seda, et eh, humanitaarorganisatsioonid oleksid selles riigis, et eh, rahvastiku elutingimused paraneks, eh, paraneksid. me ei saa eirata neid tagajärgi, mis on toimunud ja kuidas Eritrea ja Etioopia on rahu saabumisele kaasa aidanud aga praegu on nad aitamas kaasa sellele, et Vahemeres saab äh, surnuaed. me peame edasi minema dialoogiga nii kiiresti kui võimalik ning vaikus tuleb murda, aitäh. aitäh, äh, kolleeg Jenge ja nüüd üheks minutiks härra Ujastovski. härra juhataja aitäh, Euroopa Liit peab endale võtma kohustused Eritrea osas tegemist on riigiga, mis on väga vaene ja ühiskondlikud tingimused on seal väga kehvad, valitsemas on diktaator. meil on kohustus tegutseda, sest tegemist on riigiga, mis on väga palju äh, pidanud kannatama koloniaalperioodi jooksul ning seetõttu on meil kohustus tegutseda. vaba maailm peab hakkama võitlema inimõiguste rikkujate vastu ja me peame samal ajal ka äh, rahvastikku toetama ja seda me peame tegema, me peame toetama otseselt äh, Eritrea rahvast. see abi peab äh, olema kontrollitud, ma olen proua Sargentiniga nõus selles osas, et me peame hindama üle praegusel hetkel antavat abi, me ei tohiks Euroopa Liidu äh, raha raisata, me, me peame kõike ümber hindama hakkama. nii me peame äh, olema järjekindlad ja me peame oma eesmärkidele jõudma, aitäh! aitäh, härra Ujastovski ja nüüd proua Spinelli aitäh härra juhataja Wikileaksi kaudu on teada, kuidas Euroopa Liit tahab rändevoogusid peatada. me peame, siis hakatakse kasutama vägivalda, me peame seda vältima, aga samal ajal toetatakse majanduslikult diktaatorit ja üritatakse seda kaudu eksodu, seda väljarännet kuidagi mm, peatada me oleme rääkinud Asmaras inimõigustest ja raportist, mida opositsioon on vaidlustanud. härra volinik, ma paluksin, et te paneksite ennast pagulase nahka. kui me loeme neid raporteid, siis me näeme, et äh, need pagulased kas siis jäävad Liibüasse laagritesse või nad jäävad äh, Ähm, inimkaubitsejate kätesse. ma ei tea, kuidas teie ennast tunnete, aga mina tean, kuidas põgenikud ennast tunnevad. Nad on mõistetud hukka öö, ähm, peaga vastu müüri jooksma. neli aitäh, proua Spinelli ja nüüd üheks minutiks kolleeg Sebaljos. aitäh. volinik ja minu Rootsi kolleeg just nüüd rääk-, rääkisid David Isaacist, kes on Rootsi ajakirjanik, kes on aastast kaks tuhat üks äh, olnud äh, Eritreas vangis äh, peaaegu neliteist aastat, viis tuhat päeva. vastavalt Amnesty Internationalile on tegemist ainukese Euroopa Liidu kodanikuga, kes on oma arvamuste pärast hetkel vangis. Rootsi valitsus on avaldanud survet äh, on olnud ka vaikset diplomaatiat, aga millestki ei ole kasu olnud, sest et David Isaacit vabastatud ei ole. aastal kaks tuhat üheksa ütles president Uegi, et tal ei ole mitte mingisugust kavatsust kohut, kohut korraldada, nad ei kavatse teda ka vabastada ja mis iganes arvas Rootsi, siis äh, see on täiesti, äh, ei ole üldse asjakohane. mis siis nüüd saab äh, abist, Rootsis ei ole mingit eelarvetoetust Eritrea toetamiseks, öeldakse, et Euroopa Liidus ka ei ole eelarvetoetust Euroopa Liit ja komisjon, mida te kavatsete teha selleks, et oleks tagatud, et Euroopa Liidu kodanik vabastatakse vanglast Eritreas? aitäh, proua Sebaljus ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Epiteteios. suur aitäh, juhataja üks Aafrika riike, millega Euroopa Liit üritab äh, sidemeid tugevdada, on Eritrea, aga Eritrea süstemaatiliselt rikub inimõigusi. Eritrea juhtum näitab selgelt, milline vaim on Euroopa Liidu välispoliitikal. kallutatud huvide nimel tahame me uuendada oma suhteid riikidega, mille valitsused on ebademokraatlikud ja rikuvad demokraatlikke põhimõtteid julmalt. Öeldakse, et need riigid on Euroopa jaoks äh, strateegilise tähtsusega, aga hullem on isegi see, et me tahame, et sellised riigid nagu Türgi, Füürom, Kosovo või Albaania liituksid Euroopa Liiduga. ainuke asi, mida me sellise praktikaga saavutame, on see, et äh, Euroopa prestiiž väheneb. kui me tahame tõsta Euroopa Liidu profiili ja prestiiži, siis me peame lähtuma ka Euroopa Liidu põhimõtetest. aitäh ja nüüd kolleeg Frantsuuli. mikro. kõnelejal puudub mikrofon. aitäh, Euroopa arenguabi eesmärgid peab olema eh, jõuda nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad, arvestades, milline on olukord Eritreas, peab Euroopa Liidu dele-, delegatsioon vaatama täpselt, kuidas seda raha kasutatakse. tuleb suurendada poliitilist dialoogi valitsusega inimõiguste kohta vastavalt Cotonou kokkuleppe artiklile kaheksa ja tuleb suurendada ka otsetoetust kodanikuühiskonnale, inimõiguste kaitsjatele. tundub, et ÜRO uurimiskomisjon mis tegeleb Eritrea inimõiguste küsimusega, ei ole saanud Eritrea režiimilt mitte mingisugust koostööd ja see komisjon ei ole saanud riiki minna, see tekitab muret eh, selle otsuse üle, härra volinik, et kolmekordseda Euroop-, Eritreale antud abi. tundub, et ei ole mingit tõestust, et inimõiguste küsimus Euroop-, Eritreas kuidagi muutumas on Euroopa Komisjon peaks peatama abipaketi rakendamise enne, kuni ÜRO komisjonile on antud ligipääs Eritreale, et nad saaksid olukorda hinnata, aitäh. aitäh, härra Frantsuulika ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Temesmaeker. Eh, eh, Belgia eh, riigisekretär on öelnud raadios, et et eh, asüülitaotlused eritrealastelt on mitmekordistunud võrreldes eelmise aastaga ja riigis üha halvenev olukord on peamine põhjus, miks inimesed riigist lahkuvad, paljud võtavad ette tee üle Vahemere. Eh, Belgias eh, on siiski suhteliselt vähe neid eritrealasi, kes siia on jõudnud, aga meil oleks vaja siiski probleemile jätkusuutlikku lahendut Äh, väga oluline on edendada äh, arengut äh, nendes riikides. härra volinik, te ütlesite küll, et mõnevõrra on olukord Eritreas paranenud, aga see režiim, mis seal võimul on, ei oma rahva toetust ja peab lõpetama inimõiguste rikkumise. aitäh, härra Temesmaeker ja nüüd üheks minutiks proua Haudala aitäh, juhataja. härra volinik, te ütlesite päris õigesti, et eh, isolatsioon aitab väga harva, aga siis tekib küsimus, et kuidas suhelda režiimiga, kes kõikide kriteeriumite alusel on üks eh, repressiivsemaid maailmas. ja kui me siia lisame asjaolu, et eh, tegemist on riigiga, mis on äh, kõige isoleeritumate riikide top kolmes äh, Põhja-Korea ja Turkmenistaniga koos Eritrea oleks siin nimekirjas väga kõrgel kohal. aga kui nüüd otsida mingisuguseid äh, innovatiivsemaid mooduseid arengukoostööst, see võiks olla viis, kuidas edasi minna, näiteks rahvusvaheline kurtide assotsiatsioon Neil on isegi Põhja-Koreas projekt, millega nad aitavad Põhja-Korea kurte, nii et peaks olema mingisugune viis, kuidas saada sissepääsupunkte, et järk-järgult veenda valitsust, et ta saaks kasu sellest, kui ta end avaks. ja viimaseks küsimus teile, härra volinik, meil oli äh, rahvusvaheline arenguamet äh, äh Aafrika sarveriikidele, kas regionaalne koostöö oleks mõeldav? aitäh ja nüüd äh, kolleeg Stuger üheks minutiks, palun. aitäh. me äh, oleme kokku puutunud üha raskeneva olukorraga Eritreast ja äh, seetõttu hakkavad inimesed põletama ja nüüd me tahame korraga suurendada rahalisi vahendeid Eritreale, riigile, äh, mis on üks korrumpeerunumaid riike maailmas äh, riik, mis igasugustes tabelites, näiteks pressivabaduse tabelites on viimastel kohtadel Äh, kuidas me sellist, sellise riigi abistamist inimestele seletame? aitäh, kolleeg äh, Stuger ja nüüd äh, proua Gomes. arbitrárias incluindo a do cidadão sueco e eritreu David Isaac desde kohtupidamiseta kinnipidamine ka David Isaki kinnipidamine aastakümme tagasi tõsine väljendusvabaduse piiramine on täiesti rutiinne Eritreas Äh, näiteks on seal keelatud ka poliitilised parteid, sunnitöö, määramatu pikkusega sõjateenist, äh, sõjaväeteenistus, äh, miljonid üritavad sealt põgeneda, sest põgenikelaagrid naaberriikides, mis on, asuvad lähedal, on samas siiski ebahumaansed. komisjon tahab suurendada kolmekordset arenguabi see on määratud täielikule läbikukkumisele, sest et ei ole võimalik ignoreerida seda tohutut äh, repressiooni, mille all Eritrea inimesed on presidendi režiimi all. on täiesti piinlik näha, kuidas komisjon ja nõukogu ei oma mitte mingisugust äh, äh, kujutlusvõimet, kuidas me võiksime kaitsta inimesi, põgenikke, see on määratud läbikukkumisele ja täiesti piinlik on, et nõutakse suuremat raha härra Panseri üheks minutiks. aitäh, härra juhataja. ma leian, et meid ei peaks hämmastama see olukord, mis Eritreas toimub ja kui selles, siis kui me vaatame äh, seda tegelikkust, mis meil on arenguabi andmisel Euroopa Liidus, siin on vastuolu. me anname rohkem ressursse selle riigi arendamisele, üritame pagulaste voogu peatada, üritame ka sotsiaalseid probleeme lahendada teiselt poolt, aga teeme seda riigis, kus inimõigusi rikutakse pidevalt. on väga raske sellisest vastuolust välja pääseda, sellepärast et kui me raha ei anna, see tähendab seda, et vaesed inimesed satuvad raskemasse olukorda, aga kui kui me raha anname, siis meil on vaja ka eh, garantiid selle kohta, et raha jõuab vaeste inimesteni. mida siis teha, meil on vaja uusi eh, komisjoni ettepanekuid, see peab kõik olema kirjas, eh, arenguabi peab kaasnema ka seiresüsteemiga, mida viib läbi delegatsioon Eritreas ja me peame koos nõudma seda, et inimõiguste peatükk uuesti avatakse. ainult sellises raamistikus on võimalik komisjoni otsusega edasi minna, aitäh! aitäh! aitäh, härra Panseri. sellega oleme kõnelejate nimekirja ammendanud ja jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. meil on kaks sõnasoovijat rohkem kui aega, nii et, et eh, üritan siiski kõigile sõna anda ja proua Mäkines kõigepealt. aitäh, härra juhataja me peame rääkima Eritreast ja me peame rääkima kõikidest nendest riikidest, kus on korruptsioon, kus inimesed äh, istuvad vangis, nagu me oma Rootsi kolleegide käest kuulsime, aga me ei saa neile selga pöörata. ja me oleme tõesti kahe raske valiku vahel. proua Haudal oli ettepanek selle kohta, kuidas nendes olukordades võiks sekkuda ilma selleta, et äh, raha jõuaks korruptantide kätte. täna hommikul kuulasime ära ühe Nigeeria kiriku juhi Etioopia kiriku juhi, kes rääkis sellest, kuidas nemad saavad, tulevad toime Boko Harami mõjuga, kuidas nemad aitavad inimesi, kellel ei ole peavarju, toitu ega vett. härra volinik, ütlesite täiesti õigesti, et me peame need probleemid lahendama, sest et kui me seda ei tee, siis meil on jätkuvalt rändevood, mis on suuremad kui need, millega me toime tuleme, nii et on meie huvides nende probleemidega tegeleda koha peal ja isegi kui meie poliitikad kukuvad läbi, siis me peame jätkuvalt üritama, et äh, parandada sellise ränga mõju all olnud inimeste elusid. nii et palju edu teile tööks! aitäh, proua McInnes ja nüüd härra Caputo. le tensioni Eritrea pinged puudutavad ka Euroopat, sest meie peame sel nädalal hakkama saama rändevoogudega. me räägime teisest äh, rändevoogude allikast äh, absoluutselt. Eritreas ei ole mitte mingisugust kindlust tuleviku osas ning väga suur hulk äh, naisi, lapsi ja mehi on väga raskes olukorras ja nad peavad riigist lahkuma. väga palju on inimõiguse rikkumisi Eritreas ning ÜRO raporti alusel on valitsus äh, kasutanud äh, ka äh, erinevaid repressioone naaberriikide vastu, nad on üritanud sõjaväe abil kontrollida kodanike igapäevaelu kõiki aspekte, Euroopa Liit peab arutama dialoogi raames valitsusega neid teemasid, selleks et rändevoogusid peatada, selleks et ka aidata selles riigis põhiõigustel valitseda, aitäh! aitäh, härra Caputo! härra Marias järgmisena. härra juhataja. Eritrea on äh, nimekirja tipus Aafrikas ajakirjanike vangistamise poolest, see on suur avavangla äh, äh, Äh, ajakirjanikele samal ajal, kui Araabia kevad käis, ei saanud Eritrea inimesed internetti, kakskümmend aastat on seal olnud erakorraline olukord, valitsus on allkirjastanud Cotonou kokkuleppe, aga ignoreerib seda, on alatoitumus, vägivald naiste vastu, vaesus ja kodanikud põgenevad ja tulevad põgenikena Kreekasse ja ülejäänud Lõuna-Euroopasse. nii et Eritrea peab äh, läbi viima sügavad demokraatlikud reformid ja edendama õigusriiki Euroopa Liidu arenguabi peab aitama Eritrea vaeseid inimesi, mitte oligarhe ja režiimi. Nad peavad mõistama, et Euroopa Liit lõpetab arenguabi andmise Eritreale, kui nad koheselt ei lõpeta inimõiguste rikkumist, aitäh. aitäh, härra Marias. meil jah Te rääkisite väga kiiresti ja tõlgid ei suutnud teiega sammu pidada ja nüüd saab sõna härra Jakovtšitš. aitäh. ma tahaksin öelda seda, et Eritrea ja Põhja-Korea on väga sarnased riigid, tegemist on riikidega, mis ei austa inimõigusi, me teame Äh, väga hästi, mis selles Aafrika riigis toimub äh, ja seetõttu on meil vaja väga tasakaalustatud poliitikat selle riigi suhtes. Äh, volinik Mimitsa oma sissejuhatavas sõnavõtus kõneles sellest, et see tasakaal tähendab ka seda, et me ei anna vahendeid võimul olevale režiimile, vaid eraldame neid vahendeid just nimelt sellistele programmidele ja projektidele, mis ühel või teisel moel aitavad rahval oma elujärge parandada ja niimoodi vältida sellist olukorda, et inimesed üle Vahemere Euroopasse tulevad, nii et, et toetan sellist lähenemist, aitäh! aitäh, härra Jakovtšits ja nüüd proua Petir aitäh, äh, president, olukord Eritreas äh, on äh, selline, et et see riik on maha, taha jäänud isegi Põhja-Koreast. selles riigis puudub meediavabadus ja kõige rohkem ajakirjanikke Aafrikas on vangistatud. ja Äh, taga kiusatakse ka äh, usklikke, välja arvatud siis nelja religiooni esindajad, mida tunnistatakse riigiusunditena, samuti on sõjaväeteenistus äh, piiramata tähtajaga ja hir-, hirmu tõttu su-, paljud inimesed lahkuvad iga päev oma kodunt Ähm, äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates on nende inimeste hulk pidevalt kasvanud ja me ei saa rääkida mingist arengust. Äh, inimesed äh, põgenevad oma kodumaa, kodumaalt ja need, kes sinna jäävad, elavad ebainimlikes tingimustes neliteist tuhat põgenikku on tulnud Itaaliasse Eritreast, nii et, et tegemist on probleemiga, mis puudutab ka Euroopat ja Euroopa peab sellega tegelema. aitäh, proua Petir. ja härra Kelly Uh, minu arvates meil on vaja aega selleks et ümber vaadata arenguabi eriti sellistesse riikidesse mis on korrumpeerunud autokraatlikud äh, diktaatorluse all ja ma arvan et eritrea on sellest hea näide sellel äh, riigil on olnud sama president aastast üheksakümmend üks sellel ei ole põhiseadust tal ei ole sõltumatut kohtuvõimu valimisi ei ole ja mingisugust pressivabadust samuti mitte nii et ta on tegelikult kõige viimane äh, vabadusindeks seal. me ei peaks andma sellisele riigile arenguabi, see ainult toetab terrorirežiimi, me peaksime hoopis üritama aidata põgenikke lühikeses perspektiivis, et neil vähemalt oleks mingisugune elukvaliteet ja siis tuleb panna tingimused Eritrea sarnastele riikidele, et arenguabi on neile kättesaadav, aga siis, kui vähemalt põhilisi inimõigusi austatakse. aitäh! aitäh, härra Kelly ja lõpetuseks härra Schwab. Äh, lugupeetud volinik, äh, Eritrea on meie Euroopa Liidu jaoks äh, tõsine dilemma. jah, inimõiguste rikkumised, pressivabaduse piiramine on kindlasti ebademokraatlik ja seega tekib küsimus, et kas me sellisele riigile peaksime arenguabi andma, aga teiselt poolt äh, Äh, oleme me üksmeelel ka selles osas, et see, äh, me oleme väga huvitatud sellest, et inimesed, kes seal rasketes tingimustes elama peavad, äh, arenguabiga saaksid siiski mingigi väljavaate oma kodumaale jääda ja et nad ei peaks tulema paatides üle Vahemere Äh, ja see probleem niimoodi lõpuks Euroopa äh, õlule ei pandaks. me peame tõesti siin leidma tasakaalu, härra volinik, me ei saa lihtsalt öelda, et me suurendame arenguabi äh, me, härra Adukson viitas juba sellele, et me peaksime hoolitsema ka selle eest, et see režiim, mis inimõigusi rikub, et selle režiimi vastu rakendatakse meetmed, mis sunnivad nende olukorda parandama, aitäh. aitäh, härra Schwab sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja lõpetuseks eh, saab sõna volinik Mimitsa. I agree with the concerns and eh, austatud juhataja, olen nõus eh, nende muredega, diktaatorluse hukkamõistuga, inimõiguse rikkumiste küsimusega, mille te olete tõstatanud Eritrea puhul me peaksime meeles pidama seda äärmiselt keerukat konteksti, milles me töötame, kus me oleme silmitsi kahe variandiga, kas peatada kõik abiprogrammid või kuidagi paremini fokusseerida oma abi, et see jõuaks nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. me oleme arvamusel, et parem, tunduvalt parem on jätkavalt suhelda Eritreaga oma erinevate instrumentide kaudu. loomulikult jätkame tihedalt jälgimist see, et vaadata, mis toimub inimõiguste olukorraga Eritreas, täheldasin üles teie ettepanekud, palved, see, need, nendega arvestatakse, kui üheteistkümnenda Euroopa Arengufondi alusel koostatakse Eritrea programm selleks, et paremini aidata inimesi, mitte niivõrd valitsust ja kuidas paremini tegeleda rände lähtepõhjustega oleme teadmiseks võtnud ka ettepanekud selle kohta, kuidas paremini kasutada regionaalse koostöö võimalusi ja kuidas äh, ühendada rahvusvahelised ja Euroopa sanktsioonid režiimi vastu Eritreas. ei tohiks kunagi unustada, et meie peamiseks eesmärgiks on parandada elanikkonna elu ja seetõttu ka panustada Eritrea stabiliseerimisse. aitäh! aitäh, volinik Mimitsa, sellega on see arutelu lõppenud ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, nõukogu ja komisjoni avaldus küberrünnakud meediakanalite vastu ja eh, oht küberjulgeolekule ja kõigepealt annaksin sõna proua Kalninja Lukaševitšale, palun. aitäh.